ja alustame hääletamist. esimene raport puudutab või esimene hääletus puudutab Kyoto protokolli raportit Elisabetta Gardinilt. nimeline hääletus, palun hääletage. La votazione. hääletus lõppes palun ärge tõstke häält, ütleb president. tekst on vastu võetud. keegi ei pea karjuma, mul on väga hea kuulmine. ja kuulake palun mind ka. ma näen, et te soovite sõna. aga palun tehke seda viisakalt. Di buona educazione. Prego, onorevole, alla parola tegemist on kasvatusega, hea kasvatusega ja viisaka käitumisega. palun. suur tänu, asepresident. Te juba ignoreerite mind teist korda täna. ma tõusin püsti väga viisakalt, tahtsin ühe ettepaneku teha. ma tahtsin teie tähelepaneku juhtida äh, kodukorra peatükile kuus, äh, reegel üks üheksa üks istungi peatamine või edasilükkamine. täna hommikul küsisin ma se selle kohta, te tõusite püsti, jalutasite minema, ei vastanud minu küsimusele. kui nelikümmend parlamendisaadikut otsustavad püsti tõusta, siis on meil õigus hääletusele, kas hääletamine või istung edasi lükata või mitte. praegu puudutas küsimus TTIP-i. meie toetame oma valijaid ja nüüd nelikümmend parlamendiliiget, palun tõuske püsti vastavalt kodukorra reeglile sada üheksakümmend üks nõuame hääletamise peatamist Allora, questa mattina la sua richiesta è stata fatta... nii, suur aitäh! täna hommikul soovisite te sõna võtta. istungi peatamine oli juba otsustatud vastavalt eeskirja kodukorrale, vabandust, kodukorra artikli sada üheksakümmend üks. tõesti on nüüd võimalus nimeliselt hääletada kas me peatame oma istungi või mitte. kui te hääletate jah, siis peatame istungi, kui ei, siis läheme edasi. La votazione è chiusa. Hääletus lõppes tehti ettepanek, lükati tagasi. jätkame oma istungiga ja hääletamisega. palun, kui teil on protseduuriline küsimus, saate sõna. vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend kaks ja reeglile sada üheksakümmend tahaksin tõlke kohta küsida, kui te otsustate edasi lükata hääletamise, siis öelge meile palun, millal debatt on, äh, toimub. Te ei ole meile teatanud, millal toimub see debatt, mis täna ära jäi selline küsimus tuleb esitada president Schulzile, me tahame teada ja kui te soovite, võin ka inglise keeles seda küsida. nii, kodukorra reeglite järgi on vaja öelda, mil, millisel kuupäeval leiab aset debatt, mis ära jäeti. millal toimub järgmine TTIP-i arutelu, millal toimub debatt ja millal seda hääletatakse? ma saan aru, et INTA komisjon arutab seda oma järgmisel koosolekul, kuid me tahame, et juulis siis tuleks teema päevakorda täiskogul küsimus ei ole TTIP-is. me arutasime seda, kas debatt tuleb edasi lükata sellepärast, et hääletus oli edasi lükatud probleem oli selles, aga nüüd läheme hääletusega edasi. järgmine raport Giovanni Liavia, Euroopa Liidu ja Islandi leping Islandi osalemise kohta Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil ma soovin ka sõna. Äh, minul on humanitaarsed kaalutlused, äh, kui ma sõna võtan. eile ma nägin, äh, president Schulz oli täie tervise juures, täna väga olulisel arutelul teda ei olnud. palun kinnitage meile, et president Schulz on siiski hea tervise juures. no mi sembra una questione che riguardi l'ordine del giorno. suur tänu. tundub, et see ei ole päevakorraga küsi-, seotud küsimus, hääletame nüüd nimeliselt Giovanni Lavia raportit, palun. La votazione è chiusa. hääletus lõppes. tekst on heaks kiidetud. järgmine hääletus Birgit Sipel ja Horvaatia ühinemine vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooniga. palun hääletage, nimeline hääletus. La votazione è chiusa. hääletus lõppes. tekst on heaks kiidetud. järgmiseks Felice Hjusmenova raport Horvaatia ühinemine Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsioonivastast võitlust käsitleva konventsiooniga. palun hääletage, nimeline hääletus. La votazione è chiusa. hääletus lõppes. tekst on vastu võetud. ja läheme edasi. Landsbergise raport Euroopa Liidu ja Venemaa suhete seis kahes osas, esimene tekst, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime. La votazione è chiusa. hääletus lõppes vastu võetud. originaaltekst lõige kaks jälle kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, palun hääletage. La votazione è chiusa. hääletus lõppes. tekst on vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletud, vastu võetud. lõige kolm jälle kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, palun hääletage la votazione è chiusa hääletus lõppes tekst on heaks kiidetud lõige viis teine osa kes poolt kes vastu kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kolmes osas, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud lõige viis, originaaltekst, neljas osas esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kolmas osa. nimeline hääletus, palun hääletage la votazione è chiusa hääletus lõppes. tekst on heaks kiidetud, neljas osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige seitse, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, palun hääletage La votazione è chiusa hääletus lõppes. tekst on heaks kiidetud. lõige kümme, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, originaaltekst neljas osas. suuline muudatusettepanek on selle tehtud palun, esitage see ettepanek. suur aitäh. lõige kaksteist kõlab, uuendab üleskutset arendada ja tugevdada analüütilist võimekust Vene propaganda analüüsimisel selleks, et kiirelt vastata eh, kallutatud informatsioonile erinevates Euroopa Liidu keeltes. kutsub Euroopa Komisjoni üles rahastama konkreetseid projekte, mis on suunatud Vene propaganda analüüsimisele, selle vastu võitlemisele. arvestades aja, häid ajakirjandustavasid. see pu-, seal on öeldud to counter Russian propaganda. Allora pas-, Bene, sono più di 40. üle neljakümne saadiku. kes soovis sõna? teades, et Front National sai nelikümmend üheksa miljonit eurot laenu ühelt Vene pangalt, pean seda huvide konfliktiks ja nad ei tohiks hääletada üldse Madame Le Pen. proua Le Pen, sõna on teil. ma arvan, et te äh, kasutate teie saadikupuutumatust ära selleks, et laimata oma kolleegi, see on skandaalne lugu. Te teate väga hästi, et Front National sai laenu ühelt Vene pangalt, me ei ole seda varjanud, aga teie erinevalt meist olete äraostetav vaadake peeglisse. Procediamo, procediamo al voto. paragrahv tuudi. Läheme edasi hääletamisega. originaaltekst lõige kaksteist. kõigepealt su-, suuline ettepanek. Eh, kõigepealt me hääletame esimest osa nimeliselt, palun. Votazione chiusa. Il testo è approvato. Seconda parte tekst on heaks kiidetud. teine osa nimeline hääletus. La votazione è chiusa. hääletus lõppes. tekst on heaks kiidetud, kolmas osa. hääletage palun nimeliselt. La votazione è chiusa. hääletus lõppes tekst on heaks kiidetud. neljas osa, nimeline hääletus, palun hääletage. La votazione è chiusa. hääletus lõppes. tekst on vastu võetud. pärast kaheteistkümnendat lõiget äh, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud kontrollime elektrooniliselt. La votazione è chiusa. hääletus lõppes. tekst on vastu võetud, lõige viisteist, originaaltekst, osade kaupa esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, vastu võetud. lõige kuusteist originaaltekst, kahes osas esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud Le. lõige seitseteist, originaaltekst kahes osas, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. pärast üheksateistkümnendat lõiget uus tekst, originaaltekst, suuline muudatusettepanek proua Haudala. president, teen ettepaneku lisada ühe uue lõigu pärast äh, punkti üheksateist rõhutab selles suhtes, et hiljuti vastu võetud seadus ebasoovitavate välis organisatsiooni vastu, mis võimudel võimaldab välisorganisatsioone ja vabaühendusi ära keelata, on järjekordne murettekitav märk sellest, et piiratakse kodanikuühiskonda. see on ka rämpne. sono più di quaranta i parlamentari che si oppongono agli emendamenti. nii. üle neljakümne parlamendiliikme oli selle suulise muudatusettepaneku vastu. järgmine mu suuline muudatusettepanek jällegi proua Haudalalt ja soovitakse nimelist hääletust. Devi illustrarlo? Onorevole Haudala, eh, c'è un secondo appello on...? proua Haudala, soovite sõna võtta? president äh, see on veelgi murettekitavam, kui ähm, selle muudatusettepaneku vastu on ka paremäärmuslikud kolleegid. tegin ettepaneku lõikele kakskümmend üks teatud muudatused teha. Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles teha õigusakti ettepanek selleks, et tagada täielik poliitiliste organisatsioonide rahastamise läbipaistvus Euroopa Liidus vastavalt ülemkogu soovitustele, nõukogu, Euroopa Nõukogu soovitustele. me kutsume üles läbipaistvusele. C'è qualcuno che si oppone a questo emendamento? Nii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 mina tahtsin öelda proua Haudalalt, kas tema muudatusettepanek on äh, ka Ameerika äh, Katari Lähis-Ida pankade finantseerimisele, nendelt laenude võtmisele, meie siis toetaksime hea meelega seda ettepanekut Uh, proua Haudala, president, ma võin äh, garanteerida, et minu ettepanek puudutab kõikide poliitiliste erakondade rahastamise läbipaistvust. Läheme siis hääletamisega edasi. suuline ettepanek, nimeline hääletus, palun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 põhjenduspunkt H kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M, algtekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt O, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine pool, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime, elektroonilised hääletused on alanud. Votazione è chiusa. Hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni nimeliselt. hääletus on alanud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 muudatusettepanek viis, esimene lõik, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige seitse, algtekst kahes osas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa. nimeline hääletus on alanud. Il voto è chiuso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 erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime igaks juhuks, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime neljandat osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ma palun, et äh, selgemalt näitaksite, äh, kas olete poolt või vastu. kahekümne viies kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime Il voto è chiuso. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud. kolmekümne teine algtekst, äh, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. võib-olla ma pean äh, prillid pähe panema, ma parem näeksin. kolmekümne kolmas lõige, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli kolmekümne kolmanda kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmekümne neljas algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nende hääletuste puhul on kohati äh, väga väike häälteenamus, nii et palun, et selgemalt näiteks kolmekümne kaheksas, esimene pool, kes on poolt vastu, tagasi lükatud, teine pool. vabandan, esimene siiski võeti vastu. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle hääletus on lõppenud. vastu võetud. pärast artikkel kolmkümmend kaheksa muudatusettepanek kuus ja nimeline hääletus, palun. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. pärast kolmekümne üheksandat muudatusettepanek üks, nimeline hääletus on alanud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 neljakümne kolmas algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljakümne neljas algtekst eh, kahes osas. jah, eh, aga kontrollime üle, neljakümne kolmanda hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. neljakümne neljas algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. pärast neljakümne neljanda teine muudatusettepanek, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. neljakümne viies algtekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. neljakümne kuues algtekst, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud neljakümne üheksas algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiekümne viies algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiekümne kaheksas algtekst, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. paljud parlamendiliikmed ei tõsta kätt piisavalt kõrgele ja alati on see häälte enamus väga napp, kümme häälteni, aga nüüd siis kontrollime üle, hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kuuekümnes kahes osas, esimene osa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuekümne esimene ja kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kuuskümmend üks algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, algtekst, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt, algtekst, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm algtekst, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud seitsekümmend üheksa, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend algteksti poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend üks algtekst poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend kaks algtekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme algtekst poolt, vastu erapooletud vastu võetud pärast saja üheteistkümnendat muudatusettepanek kolm ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist, algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada üheksateist algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kakskümmend viis algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend algtekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend kaks algtekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm algtekst, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast saja kolmekümne üheksandat algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kolm algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt H algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt I algtekst äh, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt J, algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt K, algteksti kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt R, põhjendus, äh, vabandust, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjenduspunkt E alt tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt, aga kontrollime siiski. hääletus on lõppenud vastu võetud, teil oli õigus. põhjenduspunkt ähm, U algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt Y algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt Z algtekst ja nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus punkt A, B algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus punkt A, C algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus punkt A, D algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud püüan nüüd aeglasemalt rääkida, ütleb eesistuja. põhjendus.ee algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus.aj, algtekst, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt AK, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt AQ, äh, saadik Olniš, palun. härra president, äh, minu ma võtan aluseks meie kodukorra artikli seitsekümmend viis, mis võtab äh, mis ütleb, et võimalik on tagasi saata kom-, tekst komisjoni, kui ei, kui on rohkem kui viiskümmend muudatusettepanekut või eraldi hääletuse taotlust. see on ka selle ettepan- äh,, raporti puhul nii, aga president seda õigust ei kasutanud ja mina ja paljud kolleegid küsivad, et kuidas Lange raporti puhul selline otsus tehti äh,, Äh, kas äh, seal taga ei olnud mitte poliitilised äh, kaalutlused, mitte tehnilised kaalutlused, ma tahaks, et te mõtleks järele selle üle. Una... Eh. aitäh, et selle probleemi tõstatasite, aga see on parlamendi presidendi otsustada ja tema otsus oli selline. niisiis, põhjenduspunkt AQ algtekst, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja hääletame kogu resolutsiooni üle, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. ja tekst on tagasi lükatud Honorevole Almaier. härra Maier. Ich wollte gerne den Kollegen. ma tahtsin kõrval istuvat kolleegi ähm, lihtsalt äh, tema tähelepanu sellele juhtida, et äh, üsna vähe muudatusettepanekuid oli originaalteksti kohta, tegelik-, võib-olla peaks ta paremini vaatama, milline tema hääletusnimekiri üldse oli. passiamo alla relazione annuale 2014 me jõuame nüüd Olafi järelevalvekomitee kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruande juurde ja hääletame resolutsiooni ettepanekut, äh, kolme fraktsiooni ühist resolutsiooni ettepanekut, nimeline hääletus, äh, hääletus alanud La votazione è chiusa. hääletamine lõppenud. tekst on vastu võetud. ja nüüd olukord Ungaris. meie fraktsiooni ühine resolutsiooni ettepanek lõige kolm, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tekst on vastu võetud. paluksin vasakpoolsetel tõsta kätt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 vastu võetud. lõige kümme, kontrollime lõiget üheksa. originaaltekstis äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kümme, originaaltekst, kes on poolt, kes äh, on vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üksteist, originaaltekst kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime teist osa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. lõige kaksteist, originaaltekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt F, algtekst, äh, hästi, kontrollime lõiget kaksteist enne, originaaltekst, hääletus on alanud il voto è chiuso hääletamine on lõppenud vastu võetud põhjenduspunkt F äh, originaaltekst kahes osas esimene osa kes on poolt kes on vastu kes jääb erapooletuks vastu võetud teine osa kes on poolt kes on vastu kes jääb erapooletuks vastu võetud ja resolutsioon tervikuna nimeline hääletus aga see taotlus on tagasi võetud, nii et hääletame niisama, kes on poolt, kes on vastu. vaja on tõsta kätt, ütleb äh, president. me ei saa muidu ähm, aru, kes kuidas hääletab. kontrollime nüüd, äh, hääletus on alanud. Garantire che l'udito è buono, la votazione juhataja kinnitab, et tema kõrvakuulmine on endiselt hea. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. ja nüüd jätkame Türgi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eduaruandega Ahveti resolutsiooni ettepanek pärast mm, muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. lõige üheksa, muudatusettepanek kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tekst on tagasi lükatud. pärast äh, lõiget viisteist muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget kuusteist muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, lõige seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kolm, muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, lõige kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget kolmkümmend, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kaks, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on ja äh, Pärnu. lõige kolmkümmend kolm, muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, jääb ära. Äh, samuti lõige kolmkümmend neli, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime kolmekümne kaheksandat muudatusettepanekut. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, viis, muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks lõige kolmkümmend viis, kontrollime viiendat. muudatusettepanek viis, kontroll. hääletamine on lõppenud. vastu võetud Ähm, ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend viis, lõige kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kolmkümmend kuus, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend seitse, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaheksa, äh, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on erapooletu, kes äh, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend kaks, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend neli, muudatusettepanek kakskümmend kaks, originaal, eh, eh, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. Or-, eh, lõige nelikümmend neli, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget nelikümmend neli, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud pärast lõiget nelikümmend kuus, muudatusettepanek kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletamine läheb veidi aeglaselt ja nüüd vist on kõik ka väsinud. hääletamine on lõppenud. tekst on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kui te käsi ei tõsta, siis on äh, raske. muudatusettepanek äh, kaksteist, hääletus alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt B, muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek. Onorevole Sommer, see on emendamento orale. proua Sommer. It's mine too. You have to. No. didn't it function? Ah, no, funziona, funziona. No, It's okay. Now, jetzt geht es, jetzt geht es. Ähm, härra president, ma teen ettepaneku parandada üks viga ja sõnad äh, järgmise viie äh, aasta jooksul asendada sõnadega äh, selle ametiaja jooksul. see on raportööriga läbi räägitud ja ma palun, et te hääletaksite selle poolt kes on suulise muudatusettepaneku poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. põhjendus punkt K, muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast äh, muudatusettepaneku, äh, põhjenduspunkti K äh, kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja kontrollime. hääletamine on lõppenud hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. ja nüüd panen äh, hääletusele resolutsiooni tervikuna, kes on poolt. hääletamine on alanud. Il voto è chiuso hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud.